That's my name. Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. Lugupeetud daamid ja härrad. Me alustame nüüd ähm, järgmise päevakorrapunktiga, milleks on hääletusselgitused. Kõigepealt äh, alustame hääletusselgitustega, mis puudutavad äh, härra Breda soovitust, äh, sõna saab proua Makovei suur aitäh! Euroopa Liit rahastab